Soome ametivõimud on mulle andnud teada proua Pirko Ruonen-Lerneni ametivalimisest äh, alates äh, kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat viisteist. Äh, proua Pirko Ruonen-Lerner ähm, asub tööle härra, härra, härra mm, Sampo Terho asemel. parlament võtab selle info ähm, teadmiseks ja tervitab uut kolleegi ja annab talle teada, et ta võtab parlamendi ja